raames ja need äh, dokumendid avalikustatakse ka käesoleva istungi protokollis. ja nüüd ma jõuan äh, tänase päevakorra juurde, aga enne kui ma äh, hakkan üksikutest teemadest rääkima, tahaksin anda teile teada ühest asjast. nimelt ma tahaksin tulla välja palvega, mis on seotud menetlusliku küsimusega tegemist on äh, kolleeg Grobartšiki äh, äh, algatusraportiga Energialiidu küsimuses ja ma sain selle algatusraportiga seoses üle kahesaja muudatusettepaneku ja taotluse osade kaupa ja ka eraldi hääletusteks. ehk siis neid ettepanekuid oli üle kahesaja tüki ENF äh, fraktsioon esitas kõige suurema osa äh, muudatusettepanekuid ja äh, on palutud kontrollida, kas kõik need ettepanekud tuleb tõesti esitada või on nad ikkagi vajalikud. ja Õnneks aga fraktsioon võttis osa nendest muudatustest tagasi, vastasel korral oleks pidanud see dokument minema tagasi Äh, komisjoni ja nüüd meil on õnneks äh, viiskümmend üheksa muudatusettepanekut, äh, aga ikkagi veel nelikümmend muudatus, nelikümmend ettepanekut osade kaupa hääletamiseks ja nelikümmend neli eraldi hääletamiseks ja kui see nii oleks, siis me peaksime teisipäeval hääletama nelikümmend viis minutit ähm, neid ettepanekuid ja me oleme seda aega suutnud nüüd äh, vähendada äh, ja äh, iga täiskogu ajal kritiseerite te mind selles osas, et hääletused kestavad liiga pikalt ja teil on õigus ja ma seetõttu palun, et te tõesti mõtleksite intensiivselt selle peale veel kord, et kas iga eraldi hääletus, iga osade kaupa hääletus peab olema ikkagi äh, selline, nagu ta on taodeldud, kas iga nimeline hääletus on siiski vajalik, sellepärast et kui neid vähendada, siis te saate ise oma koormust vähendada, kuid äh, äh, nüüd ei ole ma tahtnud tagasi saata seda ähm, äh, raportit äh, tagasi komisjoni, aga kui me räägime algatusraportist ja üle kahesajast ettepanekust äh, muudatusteks, siis ma tõesti palun, et komisjonid äh, Äh, tõesti tegeleksid selle küsimusega, sellepärast et äh, vastasel korral me lähme hääletuse ajal lihtsalt üle aja, kui sellised asjad äh, juhtuvad. ja nüüd liigume edasi selle nädala töökava juurde. mul ei ole ettepanekuid päevakorra muutmiseks. palun, härra Turmas, sõna on teil Äh, kas ma tohin äh, ühe märke teha Energialiitu puudutavate paljude ettepanekute koha pealt, äh, ma ütlesin, et ma tahtsin öelda, et me püüdsime viies grupis tundide kaupa kompromisse saavutada ja viimasel hetkel e NF tegi ettepaneku neljakümneks, viiekümneks osade kaupa hääletuseks ja kui me seda lubame, siis äh, Äh, meid äh, justkui, meie, meie kallal kasutatakse justkui väljapressimist, äh, see on ju sellise fraktsiooni väljapressimistaktika. aitäh. jah, härra Turmes, te teate, et NF-i fraktsioon jah, Äh, see on, see, see märkus, mis te just tegite, on tegelikult äh, üleüldine märkus, sellepärast äh, et see ähm, nähtus ei puuduta mitte ainult seda nimetatud fraktsiooni, vaid tegelikult ka teisi fraktsioone, see on selline üldisem nähtus, ma ei taha sellest hakata üksikasjalikumalt rääkima, ma ei taha nüüd ENF fraktsiooni siin kaitsma hakata, aga tegelikult Ähm, ei ole nad ainukesed ja ma olen nõus sellega, et meil on vaja strateegiat selliste juhtumitega toimetulemiseks ja me peame mõtlema, kuidas oleks võimalikult äh, menet-, kuidas oleks võimalik menetlust tõhusamalt äh, toimima panna, aitäh. proua Kappel, teil on sõna, palun. lugupeetud president äh, ma ei tahaks rääkida siin isiklikke seisukohti äh,, igaüks võib seda ise äh, väljendada, aga mis puudutab äh, eraldi äh, ja osade kaupa hääletuse taotlusi, siis jah, me äh, vähendasime neid taotlusi ja loomulikult äh, nelikümmend äh, viis minutit lisaaega on liiga palju selleks, et hääletust läbi viia ja me püüame neid äh, hääletustaotlusi eraldi äh, ja osade kaupa hääletusteks veelgi vähendada, aga suur aitäh äh,, lugupeetud president, et te meile olete vastu tulnud selles küsimuses. suur aitäh, kas on veel äh, sõnasoove? ei ole, siis on äh, selle nädala töökavaga vastu võetud, tööplaan vastu võetud. nüüd liigume edasi meie äh, päevakorra esimese teema juurde, milleks on ühine arutelu ja see puudutab äsja nimetatud äh, härra Grobatšiki raportit, mis puudutab Euroopa Energialiidu suunas liikumist ja see teine raport, mida hakkame arutama, on Peeter Eriksoni raport Euroopa elektrivõrgu tugevdamine kahe tuhande kahekümnenda